Presidente. Buenas noches, colegas. õhtut, austatud daamid ja härrad, tere õhtust, austatud volinik. tänases päevakorras on meil järgmise päevakorrapunkti arutusel komisjoni avaldus meetmed Kesk- ja Ida-Euroopas asuvate Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse elavdamiseks. kõigepealt annaksingi sõna volinikule, eh, tahtsin öelda asepresidendile, aga igal juhul volinik Almuniale, kes saab sõna komisjoni nimel, palun. palju tänu, austatud president, eh, tere õhtust!